Good morning, dear colleagues. tere hommikust, kallid kolleegid. avan siis meie ähm, istungi teise osa ja alustame täna hääletustest. saadikuid on piisavalt kohal. nii et kvoorum on koos. ja alustame küll hääletusega, aga enne seda mõned teadaanded tuletaksin koordinaatoritele ja fraktsioonidele meelde, et me eeldame, et Rahvapartei puhul hääletavad täna kolmteist saadikat, sotsiaaldemokraatidel kaksteist, ECR fraktsioon kolm hääletajat, ALDE fraktsioonil on neli hääleõiguslikku kohta, kuues kolm, rohelistel kaks ja EFTD fraktsioonil kolm. nii et me eeldame, et te peate nendest arvudest kinni. nii et äh, me ei taha tekitada siin segadust. ja alustame väga olulisest raportist, nagu te teate, iga kolme aasta tagant äh, avalikustab äh, komisjon ühtekuuluvuspoliitika kohta äh, aruande, kaks tuhat kolmteist aruanne keskendub eelmise põlvkonna ühtekuuluvuspoliitikatele eelarveperioodil kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist ja suunab äh, pilgu tulevikku uue eelarveperioodi puhul siis aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend minnakse üle suurtelt taristuprogrammidelt energiatõhususe, tööhõive ja VKE-de ettevõtluse küsimuste juurde. regikomisjon on koostanud koostab praegu algatusraportit, et komisjon, et Euroopa Parlament saaks võtta ühtekuuluvuspoliitika osas seisukoha, kui ajal, mil toimub põlvkondade vahend, vahetus. veebruaris Ähm, esitas meie raportöör härra Deutsch meile oma raporti, raporti eelnõu. muudatusettepanekute tähtaeg oli kaksteist märts, sada seitsekümmend üks muudatusettepanekut esitati, viis ähm, komisjoni on oma arvamuse esitanud ja esitati siis kokku nende poolt viissada kakskümmend muudatusettepanekut. ja raportöör on välja pakkunud ka terve rea kompromissmuudatusettepanekuid üks märkus veel, enne kui me hääletame teile infoks. majanduskomisjon lõpuks ei võtnud vastu selle raporti osas oma arvamust. aga enne kui hääletame, annaksin sõna meie raportöörile eh, kokkuvõtvaks sõnavõtuks. annan sõna ainult raportöörile ma ei ava siin uuesti arutelu. raportöör ja siis me hääletame, nii et härra Deutsch, palun. suur tänu, et mulle sõna andsite, proua esinaine, kallid kolleegid ma ei taha kuritarvitada siin kindlasti Äh, teie aega ja ei tee väga pikalt ja ainukesena ma sõna saan ja ei ole mõtet siin väga pikalt rääkida üldse. ütleksin kolleegidele siin komisjonis, aga ka teistes komisjonides ainult nii palju, et ma tahaksin tänada teid koostöö eest. me oleme üsna hea äh, raporti üheskoos kokku saanud ja eriti ma tahaksin tänada variraportööre, nendega oli koostöö tõesti väga hea, suurepärane ja meil õnnestus leida kompromissmuudatusettepanekud, ähm, ähm, mis, äh, kui need vastu võetakse, ähm, kindlasti äh, teevad sellest tekstist veelgi parema. ma arvan, et ma ei hakka siin äh, rääkima uuesti kõikidest põhielementidest, vaid tahan lihtsalt tänada, tänada kõiki tehtud jõupingutuste eest. Öeldakse üldiselt, et kui äh, inimesed vaikivad, siis nad on nõus, et vaikimine tähendab nõusolekut, nojah. Äh, ja ma ütleksin veel kord, et meie ees on siis nüüd täna dokument mis toob väga selgelt välja, mis on ühtekuuluvuspoliitika kõige olulisemad elemendid ja äh, see annab meile ka võimaluse vaadata siis äh, natukene seda, milline võiks olla väljavaade tulevikuks. nii et äh, see raport saadab välja väga selge, täpse sõnumi ja nii palju siis sellest, aitäh! suur tänu! hakkame siis hääletama. tegemist oli ähm, kokkuvõttega. ja nagu öeldud, alustame. lõige üks, muudatusettepanek kakskümmend kaks. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud see tähendab seda, et kakskümmend kolm langeb ära, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend seitse kahes osas. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend kaheksa. poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. elektrooniline hääletus, hääletus on avatud hääletus on suletud. kakskümmend viis poolt, kolmteist vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend, poolt, vastu erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kolmkümmend üks, elektrooniliselt palun et see on suletud see muudatusettepanek on vastu võetud, kakskümmend viis kolmeteistkümne vastu. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus, palun poolt. oleme vastu, vastu võetud. kolmkümmend seitse, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, poolt? ei. esinaine vabandab, kolmkümmend kaheksa, kolmkümmend kaheksa, muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. nüüd esimene kompromiss, ettepanek, kompromiss üks, poolt? vastu? erapooletud, kompromiss üks on vastu võetud. edasi siis muudatusettepanek nelikümmend seitse. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek nelikümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek viiskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tundub, kas kontrollime, vastu võetud. muudatusettepanek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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kaks, poolt, vastu, era-, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss, muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa, poolt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 vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üheksa langeb ära. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kaheksakümmend viis. ja kaheksakümmend kuus tulevad hääletamisele koos. kaheksakümmend viis ja kaheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse. kaheksakümmend seitse tuleb hääletusele, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend kaheksa on tagasi võetud. härra Valkarsell on võtnud selle tagasi. proua Valka-, härra Valkarsell, ei, ei ole nii. see jääb ikka. kaheksakümne kaheksanda juurde jääte, jah? muudatusettepanek kaheksakümmend kaheksa ja kaheksakümmend üheksa tulevad üheskoos hääletusele. Need on identsed nimelt poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd läheme edasi, kompromiss kolm. kompromiss kolm langeb ära kompromiss kompromiss neli, kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd siis kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sadas seitse langeb ära, sest teine kompromiss võeti vastu, sada kaheksa. härra Valgarsell, selle ma võtan tagasi, selle võtan tagasi. selge, tagasi võetud. muudatusettepanek sada üheksa, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek sada kümme langeb ära. ei lange ära, parandab esinaine, muudatusettepanek sada kümme hääletusele poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tundub, et vastu võetud. muudatusettepanek sada neliteist, kahes osa, rohelised on palunud seda, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada viisteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd äh, sada kakskümmend viis. muudatusettepanek sada kakskümmend viis. muudatusettepanek sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend kuus ja sada kakskümmend seitse üheskoos identsed poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, kontrollime elektrooniliselt hääletame, muudatusettepanek sada kakskümmend üheksa, hääletage palun. hääletus on suletud. vastu võetud. kuuel on üks üle. rahvapartei palun ärgake üles. vaata, aga masin ütleb, et teid on üle üks. hääletame uuesti elektrooniliselt, hääletame uuesti elektrooniliselt muudatusettepanek sada kakskümmend üheksa palun hääletage ja hääletage nüüd. hääled on suletud. kolmkümmend kolm poolt ja viis vastu ma näen, et teid on saalis kolm. nii et ma siin räägin vale juttu. sada kolmkümmend muudatusettepanek langeb ära, sest sada kakskümmend üheksa võeti vastu, sada kolmkümmend üks, palun poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend kaks, see langeb ära, langeb ära. sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend neli langeb ära kompromiss kolm ei võetud vastu, nii et see ei lange ära. seega hääletusele sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend neli, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend viis langeb ära, kompromiss kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend poolt, vastu erapooletud, kontrollime. elektrooniliselt hääletame ja hääletage siis nüüd. hääletus on suletud. muudatusettepanek on tagasi lükatud. pluss üks poolt, ikkagi tagasi lükatud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 vastu võetud. muudatusettepanek sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend kaks langeb ära, sada kuuskümmend kolm on tagasi võetud, sada kuuskümmend neli hääletusele poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend viis poolt, vastu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 nüüd põhjenduspunktid, muudatusettepanek kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. muudatusettepanek kaks, elektrooniline hääletus on alanud hääletamine on lõppenud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, kuusteist vastu. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. muudatusettepanek kuus, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud hääletamine on lõppenud vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt. muudatusettepanek seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa. võtan tagasi selle kaheksanda ettepaneku. selge, lähme nüüd edasi, muudatusettepanek üheksa, ühenduspunkt A A, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üksteist, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neliteist, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viisteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist, poolt, ah, see langeb ära me võtsime viisteist vastusega, kuusteist langeb ära, muudatusettepanek seitseteist poolt, vastu kontrollime. muudatusettepanek seitseteist, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend poolt, üheksateist vastu. muudatusettepanek kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksateist langeb ära. ei, siiski mitte, see ei lange ära, sest me ei võtnud vastu muudatusettepanekut kaheksateist. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend, suuline muudatusettepanek, kas soovite täpsustada? ei. kas keegi on suulise muudatuse vastu? ei ole, hääletame muudatusettepanek kakskümmend suulise muudatusega poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üks, äh, seda me ei hääleta nüüd äh, hääletame komisjonide ettepanekuid. kas me oleme valmis? kõigepealt äh, eelarvekomisjoni soovitused. soovitus number üks langeb ära. see puudutab lõiked üks ja kaks, nüüd äh, kaks langeb ära, sest kompromiss kaks äh, sai vastu võetud. kolm langeb samuti ära, see nüüd neli. hääletame nüüd, see puudutab ITRE soovitust, aga igal juhul hääletame praegu poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. soovitus number viis langeb ära, ei lange. hääletame. viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. soovitus kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksa langeb ära. soovitus üheksa. seda me hääletame. jah, sest me ei võtnud muudatusettepanekuid kaheksakümmend viis, kaheksakümmend kuus vastu, nüüd soovitus üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist langeb ära, kaksteist langeb samuti ära, nüüd soovitas kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda kolmteist eelarvekomisjonilt, elektrooniline hääletus, palun hääletage. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. soovitus neliteist eelarvekomisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd äh, tööhõive ja sotsiaalkomisjoni äh, soovitused. soovitus A langeb ära tänu varasematele hääletustele, soovitus B hääletame poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. D, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. E, kes on poolt, vastu erapooletud, kontrollime. soovitus E tööhõivekomisjonilt, palun hääletage nüüd. hääletamine on lõppenud. see on tagasi lükatud. ettepanek F langeb ära jätkame. üks tööhõivekomisjonilt langeb ära, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, tundub. kolm langeb ära, sest kompromiss kuus võeti vastu. nüüd neli, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse osaliselt kaetud kompromissiga kuus, aga hääletame, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. üksteist. Ah, see langeb siiski ära, kaksteist langeb ära ja kolmteist langeb ära. järgmisena siis äh, number neliteist, mis langeb ka ära tänu muudatusettepanekule kolmkümmend seitse. nüüd äh, viisteist. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. kuusteist langeb ära. seitseteist, kes on poolt? vastu. erapooletud? vastu võetud. kaheksateist langeb ära, sest kompromiss viis võeti vastu. nüüd üheksateist langeb samuti ära tänu kompromissile kolm andke andeks, ütleb esimees, me peame siiski hääletama ettepanekut üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd äh, ITRE komisjoni soovitused. jah, palun. mul on üks küsimus see puudutas mu ettepanekut üheksateist, see artikkel kustutati, miks me siis peame üldse hääletama midagi seoses äh, selle punktiga? kas te võiksite seda kontrollida, kas seda oli vaja hääletada, seda tööhõivekomisjoni ettepanekut üheksateist, kui me kogu selle artikli kustutasime tekstist? sekretäriaat ütles, et me peame hääletama sellepärast, et see on arvamuses sees eraldi tekstina, kas pole nii? Need on soovitused ja need ei puuduta mitte konkreetset äh, lõiget. ehk siis see lükati nii-öelda topelt tagasi jätkame ITRE komisjoni ettepanekutega, X langeb ära, kaks langeb ära, kolm langeb ära, neli läheb hääletusele poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis on kaetud eh, ning langeb ära, kuus. hääletame, kes on poolt. vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksa langeb ära. ja hääletame üheksat. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kümme, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist, poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. viisteist langeb ära, kuusteist läheb hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud, peame kontrollima. kuusteist ITRE komisjonilt elektrooniline hääletus, hääletus on alanud ei, hääletus ei ole siiski veel alanud, palun pange see käima. tagasi lükatud. nii, tulemused on ekraanil nüüd, tagasi lükatud seitseteist langeb ära, kaheksateist langeb ära, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üks langeb ära. kakskümmend kaks langeb ära. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd äh, kultuuri- ja hariduskomisjoni ettepanekud. üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks langeb ära, kas pole? ja kolm langeb ära. neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis poolt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 erapooletud, tagasi lükatud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist langeb ära. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks langeb ära. kas pole nii? nüüd äh, naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni ettepanekud. block. And Unfortunately, it is, there are some, some pluses. kahjuks mõningaid asju on vaja, võib-olla võiksime koos hääletada kuni neljateistkümnendani, kus on esimene plussmärk. ehk siis kuni kolmteist võiksime ju koos hääletada plokina, selleks et veidi aega kokku hoida kas see on vastuvõetav äh, menetluse mõttes? kas võiksite täpsustada, kas seda, kas me soovime seda hääletada, sest meie oleme selle vastu? jah, ütleb esimees, et äh, ettepanek on hääletada plokina. meie oleme selle vastu ehk siis nüüd äh, ettepanek A, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. B, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. C, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. D, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. E, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. F poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. G poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. H poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. I langeb ära, väga hea. J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 ja nüüd äh, lõpphääletus, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. palun hääletage The vote is closed. hääletus on lõppenud. väga hea tulemus sellise raporti kohta kolmkümmend kaks poolt, üks vastu ja kuus erapooletut. suur tänu raportöörile, suur tänu kogu komisjonile hea töö eest. ja nüüd äh, jätkame meie teise hääletusega täna eelmisel aastal võttis komisjon vastu teatise, mis puudutab ähm, Euroopa kultuuripärandi ühtset käsitlust ning kultuurikomisjon on koostanud oma algatusliku arvamuse ning meie oleme koostanud äh, samuti arvamuse, sest äh, ühtekuuluvusvahenditest äh, rahastatakse selliseid projekte olulisel määral. kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist aasta vahemikus ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas investeeriti kuus miljardit eurot kultuuriprojekte, mis on viisteist korda suurem, kui kogu kultuurivaldkonna eelarve selles vahemikus ette nägi. meie raportöör on härra Cosolino ning märtsikuus tutvustas ta oma arvamuse projekti ning kahekümne kaheksandaks aprilliks esitati äh, viiskümmend seitse muudatusettepanekut, äh, raportöör tegi ettepaneku kolmeteistkümne kompromissettepaneku osas ja teeksin nüüd ettepaneku minna kohe hääletuse juurde või soovite te midagi öelda? kui mitte, siis lähme hääletuse juurde. All right. We niisiis, alustame kompromissist, kompromiss muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss kaks. ei, vabandust, muudatusettepanek kaks ma unistasin juba sellest, et minna kompromiss kahe juurde kohe, niisiis muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd kolmas muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd jõuame kompromiss kaarde ja nüüd kompromiss kaks. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? kuus kuni kaksteist langevad ära, niisiis kompromiss kolm. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd läheme kompromiss nelja juurde, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss viis. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd läheme kompromiss kuue juurde. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kolmkümmend kolm osa üks. me hääletame kahes osas seda muudatusettepanekut, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa kolmekümne kolmandast ei, nüüd, nüüd läheme edasi kolmkümmend, kolmekümne neljanda juurde. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd kolmkümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa, poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. nüüd kompromiss üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja siis läheme kompromiss kümme juurde, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss üksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd läheme kompromiss kaheteistkümne juurde, on mul õigus? jah. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd viiskümmend seitse. siin on ka suuline muudatusettepanek. kas keegi on sellele vastu? ei ole. niisiis hääletame viiekümne seitsmendat koos suulise muudatusettepanekuga. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus, elektrooniline hääletus ma avan hääletuse. palun hääletage nüüd. hääletus on lõppenud. kolmkümmend üheksa poolt, kolmkümmend kaheksa poolt, nii et õnnitlused äh, härra Kossolinale, üks vastu. aitäh, kolleegid!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 okei okay.. niisiis võtsime paar minutit aega hääletuse lõpu ja järgmiste päevakorrapunktide arutelude vahel, nii et äh, kas saaksime nüüd tööga jätkata, palun asuge oma kohtadele. järgmine päevakorrapunkt on arvamuste vahetus härra Jose Manuel Fernandesiga, kes on kaks tuhat kuusteist aasta eelarve pearaportöör. mul on hea meel teda tervitada meie tänasel kohtumisel, suur tänu, et olete siia tulnud, härra Fernandes, kes on kaks tuhat kuusteist aasta eelarve pearaportöör. see tähendab, et tema vastutab komisjoni eelarvest, mis moodustab üheksakümmend viis protsenti Euroopa Liidu kogu eelarvest ja nii nagu varem härra Fernandes soovib komisjonidega, kes ähm, konkreetsete poliitikavaldkondade eest vastutavad, koostööd äh, ja ühtekuuluvuspoliitika moodustab ühe kolmandiku ähm, komisjoni eelarvesse ja seetõttu meil on väga hea meel tervitada härra Fernandesit täna siin, et ähm, arutada tulevast eelarvet ja see on esimene arvamuste vahetus enne kui siis eelarve eelnõu komisjoni poolt vastu võetakse. ja härra Fernandes, ma annan teile sõna, meie variraportööriks on proua Spiraki, ta on ka siin valmis seda arvamuste vahetust edasi viima. härra Fernandes, sõna on teil. suur tänu, proua esinaine. tulin siia selleks, et rääkida meie prioriteetidest, mis juba on vastu võetud aga ka selleks, et ära kuulata teie seisukohad, ähm, äh, kuulata teie nõu selle kohta, et kuidas äh, parem eelarve kokku panna. Euroopa kodanikel on äh, suured ootused, tuletan meelde, et Euroopa Liidu eelarve on üks protsent SKP-st, SKT-st, investeeringuteks on ette nähtud selles ainult Äh, on neliteist protsenti ja kuus protsenti ainult halduskuludeks. see on sõnum, mis tuleb välja saata. mis nüüd puudutab regionaalpoliitikat täpsemalt, siis äh, teie komisjon äh, tunneb seda teemat hästi ja teate väga hästi ka seda, et üks kolmandik eelarvest on ette nähtud ühtekuuluvuspoliitika ellurakendamiseks ning regionaalpoliitika arendamiseks Euroopa Ühtekuuluvusfond kuulub sinna alla, aga ka ühtlasi eh, Euroopa Arengu, Regionaalarengu Fond, FEDER. meie prioriteedid. regionaalpoliitika eh, peab olema üks meie prioriteetidest ja seda ka on ja peamine eh, sõnum, mille me tahame välja saada, puudutab siis seda, et me äh, rõhume ettevõtlusele, töökohtadele äh, ja äh, ettevõtlusele sellised programmid nagu Horisont kaks tuhat kakskümmend, Erasmus, noorte tööprogrammid, tööhõive tõstmise programmid ja nii edasi kuuluvad sinna alla, aga lisaks sellele on meil uus operatiivprogramm ja ühtekuuluvuspoliitika aitab nende eesmärkide täitmisele kindlasti kaasa. ühtekuuluvuspoliitika on ka öö, mõistliku öö, kasvupoliitika aluseks, jätkusuutliku kasvupoliitika aluseks ning kaasava kasvupoliitika aluseks. eesmärgiks oleme me seadnud endale ka Euroopa Liidu sisese solidaarsuse, see on meie jaoks väga oluline aga sama oluline on meie jaoks ka välismõõtmeline äh, solidaarsus, me ei tohi unustada seda, mis toimub meie piiridel ja see on äh, väga oluline, kui me räägime näiteks humanitaarabist ja arenguabist. nüüd äh, töökohtadest täpsemalt rääkides, sise, liidu sisene solidaarsus ja, ja välispoliitiline solidaarsus eeldavad ka julgeoleku ja turvalisuse tagamises, tagamist ja see on see sõnum, mille me tahaksime välja saata ja me loodame, et aastal kaks tuhat viisteist lahendatakse kui mitte täielikult, siis vähemalt osaliselt ähm, väljamaksete probleem nõukogu poolt ja komisjoni poolt. väljamaksete küsimus äh, on tegelikult suureks häbiplekiks Euroopa Liidu institutsioonidele, sest et äh, väljamaksed äh, peaks ju olema täiesti normaalne jätk võetud kulukohustustele ja me peame välja maksma selle, mille me oleme heaks kiitnud. me ei pea siin äh, rääkima väljamaksetest üldse, sellepärast et tegemist on lihtsalt loogilise ja kohas, kohese äh, järeldusega pärast kulukohustuse võtmist ja tegelikult peegeldavad need Euroopa poliitikate edukust. ja teinekord on niimoodi, et nõukogu võtab küll vastu kulukohustused, lootes, et asi jääb kuhugi toppama. aga meil on palju tõendeid selle kohta, et see tegelikult toimib, liikmesriigid rubriik üks B, ühtekuuluvuspoliitika on olnud edukas ja seda tõestab seda, et kulukohustused on võetud ja sammud on astutud Äh, ja nende vast-, lähe-, nendest lähtuvalt käitutud ja seega tuleb ka teha väljamaksed. ja probleemiks ei ole äh, rubriik üks B või ühtekuuluvuspoliitika, ühtekuuluvuspoliitikas peetakse kinni reeglitest, aga probleemiks on see, et me ei ole eraldanud piisavalt äh, vahendeid nende asjade rahastamiseks, mille me oleme endale kohustuseks võtnud ja see on probleem. aastal kaks tuhat viisteist on väga palju operatiivprogramme, mis ei ole veel käivitunud ja tegelikult on maksete küsimus väga lihtne lahendada, lükates programmid edasi. aga aastal kaks tuhat viisteist äh, maksame me pidevalt veel eelmiste aastate võlgu. kakskümmend neli koma seitse miljardit eurot on meil välja maksmata kulukohustusi, selle aasta lõpus näeb äh, komisjon ette, et äh, see summa on kahekümne miljardi peal ja kakskümmend miljardit, see on arv, mis minu meelest on kosmiline. nüüd äh, komisjoni plaan väljamaksete probleemi lahendamiseks näeb ette, et aastal kaks tuhat kuusteist äh, on see arv langenud kahe miljardi peale. aga kõigepealt tuleb silmas pidada programmide rakendamist, tuleb kompromissist kinni pidada, kokkulepped on äh, täitmiseks ette nähtud, pacta sunt servanda, ja tuleb kinni pidada mitmeaastase finantsraamistiku kokkulepetest ja ühtekuuluvuspoliitika, nagu ma ütlen, ei ole selle probleemi juureks, probleemiks on see, et meil lihtsalt ei ole piisavalt vahendeid selleks, et äh, täita neid kohustusi, mille me oleme endale võtnud ja see saadab väga halva signaali välja ka kodanikule. kui me võtame vastu eelarve ilma, et meil oleks raha selle eest maksmiseks, mis on siis tulemuseks, paranduseelarvete rida ja paranduseelarved äh, mis need tähendavad äh, tavalise inimese jaoks, Äh, see tähendab seda, et parlament kogu aeg püsib lisaraha. Nemad tõlgendavad äh, paranduseelarvet niimoodi, tegelikult see muidugi nii ei ole, paranduseelarve ja see, mida me palume, on ette nähtud selleks, et äh, maksta välja need kulukohustused, oma võlad, mille me oleme endale kuh-, kuh-, kuhjanud. ja me teeme kõik selleks, et väljamaksete probleem ei seaks ohtu meie poliitilisi prioriteete. meie poliitilised prioriteedid äh, peavad äh, jääma äh, kõige tähtsamaks. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvet selgitades, nagu te nüüd näete, rääkisin ma väga palju väljamaksetest, see on asi, ähm, millest ei tohi mööda vaadata, väljamaksed aga ei ole probleem, nagu ma ütlesin, kui selline, sest see on täiesti loogiline jää-, kokku samm, kulu, võetud kulukohustustele, mille osas kõik on kokku leppinud. nüüd äh, kalendrist täpsemalt rääkides äh, ja eeldades, et me suudame lahendada selle väljamaksete probleemi, vaid et või vähemalt suudame seda hallata nii palju, et eelarvet on võimalik siiski täita ja et probleem äh, stabiliseeruks vähemalt, räägiksin siis kalendrist kahekümne seitsmendal mail esitab komisjon eelarve eelnõu projekti. pilootprojektide esitamise tähtaeg ja ettevalmistamise, ettevalmistavate sammude esitamise tähtaeg on neljas juuni. Teie komisjonis on kaks äh, projekti, mis on käigus, seitsmes äh, on, seitsmes juuni on siis muudatusettepanekute läbihääletamine eelarve komisjonis äh, kakskümmend kaks, kakskümmend kolm me hääletame eelarvet, juulis on see täiskogus, komisjonid võivad siis juunis esitada oma muudatusettepanekud fraktsioonide äh, juulis, äh, kümnes september fraktsioonid ja oktoobris võ vabandust, kakskümmend seitse, kolmkümmend kaheksa, kolmkümmend september hääletame me eelarvekomisjonis, siis resolutsioon oktoobris, kakskümmend kaheksa oktoober täiskogus hääletamisel, kakskümmend üheksa november siis äh, lepituskuupäev. nüüd äh, maksete graafik, äh, ma tulen veel kord tagasi selle juurde, see tuleb triloogis arutelule kaheteistkümnendal mail ja me loodame, et äh, selle maksegraafiku osas kahekümne seitsmendal on veel üks kohtumine ja et vähemalt kahekümne seitsmendaks maiks on kokkulepe saavutatud selles küsimuses. nüüd see, mis on veel tulemas äh, äh, mitmeaastase finantsraamistiku raames, kui me võrdleme kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvega seda, siis mitmeaastases finantsraamistikus on tehtud äh, prognoos, mille kohaselt eelarve kaks tuhat kuusteist peaks äh, suurenema, aga kahekümne seitsmendal mail äh, siis esitab komisjon eelarveprojekti. Need suunised, mille me vastu võtsime, näevad ette teatud tingimuste seadmise nii-öelda eelarve proportsioonidele ja ma loodan, et äh, see projekt, mille komisjon äh, esitab, vastab meie prioriteetidele ja et äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta makseeraldiste määr on selline, et on võimalik stabiliseerida see probleem. praegu on käigus kaks pilootprojekti, tuletan meelde neljas juuni on muudatusettepanekute tähtaeg ähm, eelarve eelnõu projektile, uute projektide ja ettevalmistavate meetmete jaoks. ootan siis teie seisukohti nüüd ja teie nõuannet, ühtekuuluvuspoliitika on väga oluline majanduskasvule ja mõistlikule majanduskasvule mitte ainult territoriaalne ühtekuuluvus ei ole oluline siin, vaid oluline on see, et programmid äh, oleksid edukad ja läheksid käima kiiresti ja väga oluline on vaadata ka seda, kuidas neid täidetakse. kui meil ei ole programme või võtame vastu mõni operatiivprogrammi, mis on problemaatiline, siis äh, saab ju alati öelda, et noh, et seda ei täidetud ja seega ei tulegi makseeraldisi teha, see ei lahenda seda probleemi asi selles ei ole, asi on selles, et lihtsalt maksed on jäänud viibima ja, ja see viivitus on murettekitav, väga paljudes liikmesriikides on ühtekuuluvuspoliitika osa investeeringutest väga suur üle, üle viiekümne protsenti mõnedes liikmesriikides, see on töökohtade loomise kava, Äh, see on majanduskasvu aluseks, äh, mille tulemuseks on meie liikmesriigid konkurentsivõimelised ja teineteise suhtes äh, solidaarsemad ja just sellepärast me peaksime seda poliitikat kaitsma, suur tänu. Thank you, thank you. aitäh. ja nüüd saab sõna proua Spiraki. suur tänu, proua esimees, lugupeetud kolleegid, kõigepealt sooviksin öelda, et äh, ma olen nõus äh, härra Fernandese äh, sõnavõtu vaimuga ja kui lubate, lugupeetud kolleeg, siis tuleksin ühe aspekti juurde, et me ei pane, me ei suuna piisavalt raha, mis meie käes tegelikult on nii et tegu on väga olulise küsimusega ja see ei ole mitte ainult eelarve täitmise jaoks, vaid see on oluline ka ühtekuuluvuspoliitika toetamise jaoks ja investeerimispoliitika ju otseselt mõjutab reaalmajandust. ning seetõttu on äärmiselt oluline edasistes töödes ka meie komisjoni sekretäriaadi töö, sooviksin siin tänada kolleeg Kovaljat ja ma olen kohtunud ka komisjoni esindajatega ja meil oli väga põhjalikud äh, arutelud äh, eelarve täitmise osas ja nüüd minu kõige põhilisemaks prioriteediks on see, et ühtekuuluvuspoliitikat äh, õigeaegselt ja korralikult ka rakendataks, me teame, et on olnud viivitusi mõningate rakenduskavadega, mul on väga palju liikmesriikidest näiteid selle kohta, et nad ei ole veel küll oma probleeme esi-, probleemide osas ähm, esitanud, aga igal juhul see tekitab probleeme ka kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat kakskümmend perioodiks ja sooviksin veel välja tuua mõningad äh, probleemid, mis puudutab näiteks ähm, maksekohustuste äh, täitmine, mõningates riikides nagu Kreeka näiteks äh, on ähm, ühtekuuluvuspoliitika äärmiselt oluline investeeringute äh, Äh, maksmiseks ja ma loodan, et täitmata maksekohustused, äh, mis on seotud ka rakenduskavadega, mm, võivad äh, mõjutada ka eelarve ähm, mitteproportsionaalset jaotamist ja see ei ole hea meie poliitikate täitmise jaoks ja seetõttu me peaksime üle saama olemasolevatest probleemidest ja peaksime ka ennetama selliste probleemide tekkimist tulevikus. lugupeetud kolleegid, ma ootan huviga teie panuseid ja mina kavatsen paar oma ähm, arvamuse eelnõus paar muudatusettepanekut teha ja äh, ka Euroopa strateegiliste investeeringute fondi osas sooviks mõned muudatusettepanekud teha, see on ka oluline ühtekuuluvuspoliitika jaoks ja Euroopa investeeri-, strateegiliste investeeringute fondi panus ühtekuuluvuspoliitikasse äh, peab ähm, tulema varsti ja ma usun, et me oleme kõik nõus sellega, et ühtekuuluvuspoliitika on ja peab jääma meie kõige olulisemaks äh, prioriteediks ja ma ootan huviga teie kommentaare, aitäh! Thank you, thank you! aitäh! sooviksin äh, veel mainida, et äh, meil on veel paar punkti päevakorras, kõigepealt siis arvamuste vahetus härra Fernandesiga ja järgmine päevakorrapunkt käsitleb volitusi kolmepoolsete läbirääkimiste alustamiseks ja mm, muudatusettepanekute tähtaega me arutame ka selles kontekstis, aga aga me saame ka need kahte punkti, need kahte päevakorrapunkti koos arutada, sellepärast nad on omavahel seotud. niisiis, selleks, et te teaksite, need kaks päevakorrapunkti me arutame üheskoos läbi. ja nüüd saab sõna härra Von Uh, aitäh, mul on uh, uh, väga hea sinu osas sõna võtta, on sellepärast, et um, mul on hea meel pöörduda nii härra Fernandesi kui ka meie raportööri poole. mul on hea meel, härra Fernandes, et tulite meie komisjoni, ma tean, et te praegu käite kõikides komisjonides ja ka eelarvekomisjon kohtumine toimus eile, nii et võib-olla peaksite tulevikuks isegi sellise suveniirteesärgi trükkima. nüüd eelarve pearaportöör kindlasti teab, kui oluline on selle eelarve mõju, ta teab ka, kui oluline on ühtekuuluvuspoliitika ja kui olulised on struktuurifondid paljudes liikmesriikides ning tõesti paljudes riikides on see üheks oluliseks allikaks nii investeeringute kui ka töökohtade loomisel. ja meil on vaja leida vahendeid selleks, et ühtekuuluvuspoliitikat äh, rahastada kõikides liikmes- äh, riikides ja see on seotud loomulikult ka täitmata kulukohustustega ja selle kuhjumisega. ja see on kindlasti oluline küsimus ka meie komisjonis ja seetõttu me peaksime pearaportööri toetama ka selles, kuidas seda probleemi lahendada ja kindlasti seda ei ole lihtne teha. sellepärast, et me teame, et siin kõige olulisemaks takistuseks on nõukogu, sellepärast et nõukogu iga aasta takistab ähm, maksete Eh, tegemist ja seetõttu on oluline, et meie eh, saaksime eh, selgitada, mis asi on täpselt see, mm, miks on tekkinud selline maksete mm, täitmata kulukohustuste mm, probleem, me teame, et eelmisest aastast on meil praegu kakskümmend neli koma seitse miljardit juba kuhjunud ja, ja ja aasta lõpuks oodatakse, et täitmata kulukohustus on kakskümmend miljardit, nii et siin tuleb ikkagi Ähm, seda probleemi lahendada, aga me peame ka vaatama, millised on tagajärjed, sellepärast et tihtipeale me tegeleme selliste ähm, suurte summadega, aga kui meil on tekkinud äh, puudujäägid äh, kulukohustuste puhul, on täitmata kulukohustusi, siis see ju mõjutab otseselt ka struktuurifonde ega kõik teisi ja me peame keskenduma sellele ning kui te, te teate, et paljudes liikmesriikides ähm, on on näiteid, mis on tekkinud, mida need probleemid on tekitanud, nii et me peaksime ka neid täpsemalt välja tooma, et näidata, mida täitmata kulukohustused endaga kaasa toovad liikmesriikide ja piirkondade jaoks. nii et see oli siis soovitus härra Fernandesele ja mis puudutab meie raportööri, siis äh, väga hea on see, et äh, siin tuuakse välja struktuurifondide olulisus meie jaoks ja punktides neli 4 viis on mainitud ka neid täitmata kulukohustusi ja tekkinud hilinemisi, nii et see on tähtis. ja nii nagu härra Fernandesele, nii ka meie raportile soovisin öelda punktides neli ja viis, me peaksime täpsemalt välja tooma, mida tähendavad täitmata kulukohustused, kõigil oleks selge, millest me räägime ja tuua siin välja ka mõningad tagajärjed, mis on seotud nende täitmata kulukohustusega, nii et see on meie soovitus meie raportöörile ja hea meelega arutan seda küsimust ja teen veel ka paar muudatusettepanekut, aga igal juhul me oleme vägagi rahul selle tekstiga, mis meile esitatud on, aitäh! ja nüüd härra Seller. suur tänu, proua esimees, suur tänu ka härra Fernandesele tema äh, Äh, raportis, tal on tõesti väga keeruline ülesanne ees seismas ja vaikselt me näeme, et äh, mis puudutab mitmeas ähm, finantsraamistiku otsustest, me ei saa olla päris rahul selle otsusega, millega me vastu võtsime, sellepärast et äh, maksed, kulukohustused, ähm, mis on ette nähtud mitmeks aastaks, siin on tegu siis viiekümne miljardiga ja siin on tegu kulukohustustega, mis on võetud kuni aastani kaks tuhat üheksateist ja kui me näeme, et tegelikult meil vahendeid selleks ajaks ei ole, on see probleem ning äh, samal ajal me, me oleme pidanud nentima, härra Fernandes ja härra äh, Voon mõlemad ütlesid, et meil on veel ka makseid äh, eelmistest toetusperioodidest ja need maksed ei ole kõik veel meieni jõudnud ning kui kui me vaatame maksetaotlusi aasta kaks tuhat neliteist äh, lõpust, äh, siis äh, parimad riigid, kes olid, siis parimad riigid olid suutnud kaheksakümmend protsenti vahendust ära kustutada, mõned viiskümmend protsenti ja see N pluss kaks, N pluss kolm reegel endiselt veel kehtib, sellega tuleb ka arvestada. nii et ähm, endine Äh, mitmeaastane finantsraamistik mõjutab ka tulevast finantsraamistikku ja peale selle tuleb ka nõukogu poolt uusi taotlusi ja me peaksime siin vaikselt hakkama pidurite peale tõmbama, sellepärast et ähm, maksed ähm, näiteks eelarve ähm, abi äh, kaheksa miljardit Ukrainale, need peavad ju kõik tulema kuskilt. ja me arutame ka EFSI küsimust ja alguses öeldi, et ähm, selle jaoks tulevad vahendid Euroopa eelarvest, selleks, et seda üldse käivitada ja see peaks tulema siis kas Euroopa ühendamise rahastust või Horisont kahekümne kahekümne alt, aga nüüd äh, keegi ikkagi ei tea, kustkohast need vahendid tulevad, kust tulevad need äh, miljardid, miljardid, mis meil on vaja EFC jaoks nii et äh, kaks tuhat kuusteist äh, eelarve satub seetõttu veelgi surve alla, sest äh, on juba kolmas aasta mitmeaastases finantsraamistikus. kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat üheksateist on see juba kolmas aasta, kus need pinged tekivad ja eelkõnelejad juba ütlesid, et aina selgemaks muutuvad ka need puudujäägid ja ühtekuuluvuspoliitika, struktuuripoliitika plokid peavad olema juba kindlaks määratud, et me teaksime, kus seal need vahendid on, me peame maksma ka ära täitmata kulukohustused eelnevatest toetusperioodidest, peame arvestama ka järgnevate toetusperioodidega ja ja samuti on ju ka liikmesriigid lubanud, et et äh, kasutamata vahendeid ei kanta tagasi liikmesriikide eelarvetesse, nii et selline kasutamata vahendite eelarvetesse tagasikandmist enam aset ei leia. nii et me peame need vahendid lihtsalt järgnevatesse eelarveaastatesse kandma, nii et ähm, võetud äh, kulukohustuste ja maksete vaheline lünk muutub aina suuremaks me ei tohi siin iseendale hakata vali-, valetama ja lõppude lõpuks on meil eelarve, millel ei ole vahendeid ja see ju puudutab ka struktuurifonde ja selle vahendeid. juba praegu meil on mõningates liikmesriikides piirkondi, kus ähm, struktuuri fondid ja ühtekuuluvuspoliitika on tõesti väga olulised investeeringute puhul ja see on olulised ka sealsete projektide jaoks ning kui need piirkonnad peavad siis igavesti ootama maksete hüvitamist, siis sellisel juhul kogu see poliitika satub lihtsalt ähm, kahtluse alla ja ja me peame ka vaatama, mis saab struktuuri ja ühtekuuluvuspoliitikast peale aastat kaks tuhat üheksateist ja seetõttu ma leian, et me peaksime oma nõudmistes olema väga ranged. ka reservfond, mis olemas on struktuurifondide all, et äh, seda ei hakataks kuskil mujal kasutama või seal ei tekitataks mingeid muid maksetingimusi, vaid et seda reservfondi kasutatakse ikkagi eesmärgipäraselt, nimelt äh, selleks, et luua äh, stiimuleid struktuurifondide edasises kasutamises, aitäh aitäh, härra Tseller. härra Novakov. aitäh, esimees, kõigepealt ma sooviksin äh, nii äh, härra Fernandust kui proua Spirakit õnnitleda tehtud töö puhul, mis on seotud siis kaks tuhat kuusteist aasta eelarvega, nüüd paar äh, kommentaari. ühtekuluvuspoliitika on, jaoks on eelkõige olulisemad just tulemused ja siin on minu meelest kolm äh, võtmeküsimust, kui me räägime avaliku äh, või maksumaksjate raha ähm, kulutamisest, need on siis kolm P-d inglise keeles, hooldus, hooldusnõue ja, ja maksed ja nii edasi kaheksakümmend protsenti kahe tuhande neljateistkümnenda aasta kohustustest äh, kanti üle aastasse kaks tuhat viisteist ja see survestab äh, liikmesriike, see, sellepärast nad peavad äh, ju ikkagi aina rohkem kasutama ära Euroopa Liidu rahastatud projekte ja see tekitab oma ohud ka programmeerimisperioodi ajal nendele, kes projekte läbi viivad, nii et me peame kindlasti läbi, lahti saama täitmata kulukohustuste ähm, äh, probleemist aastast kaks tuhat kaheksateist, sest äh, kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend äh, me peame oma makseid suurendama ning ähm, mitmeaastane finantsraamistik peab arvestama kõikide nende protsessidega. EFSI eelarvemõjud on endiselt veel mõistatuslikud ja samas, kui me soovime siin tagatisi täita EFSi puhul ja seda siis ähm, Euroopa ühendamise rahastu alt või äh, Horisont kakskümmend kakskümmend alt, siis äh, sellisel juhul me EFC peaks, ei tohiks surve alla saa-, seada teisi eelarveridu. ja võib-olla me jääb, on, tekib isegi ülejääke EFSi puhul kui sellised ülejäägid tekivad, siis see peaks minema tagasi eelarvesse, mitte tagatistesse, et eelarvesse. ja lõpetuseks. kaks tuhat kuusteist peaksid meie ähm, ähm, äh, peaksime meie saama alustada oma tööga, nii et me saaksime ka õigeaegselt kaks tuhat kuusteist eelarvet arutada kõikides tema nüanssides. aitäh, härra von Nistelrooy, palun! aitäh! väga hea, et meil on võimalus äh, vahetult härra Fernandesiga äh, ja meie kolleegidega siin rääkida sellest olukorrast, mis on tekkinud. me peame ka järele mõtlema selle viisi üle, kuidas toimub koostöö regi ja eelarvekomisjoni vahel ja kuidas seda tööd paremini kujundada. tänahommikune kohtumine on siin väga heaks eeskujuks, et kolleegid, kes on mõlemas komisjonis ka kohal, et nad oleksid ka äh, hästi informeeritud. nüüd, mis Regionaalarengu komisjonis on kõige olulisem, on see, tõsiasi, et meil ei ole mitte ainult tekkinud täitmata kulukohustusi, vaid sellel on ka oma mõjud, siin ei ole tegu ainult mitte eelarvelise küsimusega, vaid siin on tegu põhimõttelise küsimusega. et kui ma kuskil tellin äh, lõuna ja, ja peale lõunasööki ütlen, et vabandust, ma ei, ei saa maksta, siis arvatavasti nad viskavad mu sealt äh, restoranist välja ja see on lubamatu. nii et äh, meie nimetame seda lihtsalt nipsu löömiseks et selline käitumine on lubamatu ja millised on mõjud, tagajärjed? kui kasusaaja ju panustab Euroopa Liidu prioriteetsetesse poliitikatesse ja tal ei ole korraga enam raha nende projektide läbiviimiseks, siis äh, kui kaua läheb, kuni me mõistame, et siin ei ole tegu mitte ainult valitsustega, vaid siin on tegu ka eraettevõtetega, siin on tegu ka avaliku erasektori vahelise koostööga, oluline on seda näha ju tervikliku investeeringuna ja siis ei saa lihtsalt öelda, et kuulge, et meil korraks raha ei ole, et teile maksta, nii et need nende täitmata kulukohustuste mõjud on juba siin olemas ja nendest, nende mõjude kohta oleme me juba koostanud ka resolutsiooni, juba septembris täiskogul oleme seda arutanud ja ka koos komisjoniga oleme seda arutanud, nii et äh, me peaksime, meil peaks olema selline alaline raportöör äh, tulevasteks aastateks äh, meie komisjonis, kes tegelebki just täitmata äh, kulukohustustega ja sellised, need liikmesriigid, nagu te eelkõnelejad juba ütlesid, liikmesriigid on tegelikult lasknud sellel lüngal tekkida ja, ja kui hiljem projektidega alustatakse, siis järelikult on hea, et äh, hakatakse hiljem äh, nendega pihta, et sellisel juhul me saame kuidagi oma täitmata kulukohustustega veel edasi venitada. nii et kui, et äh, igasuguseid mõjusid tekib nendest täitmata kulukohustustest ja me peame täpselt teadma, milles need seisnevad, kuidas liikmesriigid äh, nendega käsitlevad, kas nad teevad mingeid eelmakseid, äh, kas, kuidas nende lünkadega hakkama saadakse või kuidas lõppude lõpuks see probleem lahendatakse. ja see tähendab, et meie järgnevate perioodide puhul kindlasti näeme inimesi, kes ütlevad meile, väga toredad on need Euroopa programmid, aga raha õigeaegselt ei saa sealt fondidest, väga palju on kontrolle ja kõik on väga keeruline, nii et äh, vaadake ometigi, mis saab sellest Euroopa rahast, no kuulge, siin on tegu mõjudega, siin on ettearvamatud kõrvalmõjud, äh, mida härra Fernandes ka juba kirjeldas ja meie meie siin äh, Regionaalarengu Komisjonis peaksime neid äh, probleeme koos alalise raportööriga selle teema osas äh, käsitlema. nii et mina olen seda ka alati vahel komisjoniga arutanud, aga sellegipoolest infot me ei saa, nii et ma arvan, et me peaksime seda ülesannet tõsiselt võtma, me peaksime muutma oma töömeetodit ja lihtsalt äh, alaliselt äh, hakkama seda küsimust äh, jälgima koos, koos rahanduskomisjoniga, kellel on siin kõige olulisem sõnaroll. nii et see on minu ettepanek. ja võib-olla me peaksime kaaluma, kuidas me saaksime seda korraldada. härra Fernandes rääkis ka erinevatest sammastest ja ka nendest tegevustest, mis meil eelarve raames ehm, ette on nähtud, siin on ka uusi ideid välja pakutud, nii et nende juurde peaksime ka tulema tagasi. ja lõpetuseks, nagu juba öeldud, siis meie kõige olulisemaks eh, tegevuseks on see, et komisjonil, et et äh, kui me saame komisjonilt mingid suuremad summad ja, ja nõukogul saame väiksemad summad, siis me peaksime ikkagi neid vahesid äh, arutama. ja lõpetuseks, ma olen nõus ka äh, sellega, mida siin räägiti pikast perspektiivist, et kui me selle ülesandega hakkama ei saa, siis sellisel juhul see mõjutab kindlasti ka väga olulisi punkte peale aastat kaks tuhat kakskümmend nii et hea äh, fiskaalpoliitika on äärmiselt oluline. ja kaks komisjoni üheskoos peavad ka selle nimel töötama, aitäh. aitäh. proua Malatitš, palun. aitäh. ka mina sooviksin tänada härra Fernandest ja ka, ka meie kolleegi proua Spirakit selle eest, et te olete rõhutanud, et täitmata kulukohustuste probleem on üks kõige olulisemaid probleeme, sellepärast et äh, tegu on siin tõesti äh, usaldusega äh, ja usaldusväärsusega Euroopa Liidu eelarve, struktuurifondide ja ühtekuuluvuspoliitika vastu, sellepärast meie jaoks on olulised olnud õigeaegsed maksed kõikidele liikmesriikidele. kõik maksed peaksid toimuma kuuekümne päeva jooksul nende kasusaajatele, meie oleme nüüd esimesed, kes seda makset ei soorita õigeaegselt, see on suur probleem ja kui ma nüüd ähm, pean äh, silmas eelarvet, äh, kulukohustusi ja äh, makseeraldisi, siis meil on tekkinud probleeme selle juhtimisega, eelarve juhtimisega, et igal aastal on meil kulukohustuste määr teataval tasandil, ütleme, et see on sada ja siis igal aastal on meil makseeraldised, mis on pandud paika ere-, teisele äh, tasemele, vahel on kakskümmend, kaheksakümmend, siis sada, nii et äh, see sõltub sellest, äh, kuidas poliitikaid praktikas on rakendatud, nii et põhimõtteliselt mõningatel aastatel on meil, tekib meil ülejääk, mitte kulude ja maksete vahel, vaid äh, selle vahel, mida äh, mak-, liikmesriikidele oma makstud ja mida me veel peame maksma ja kui meil tekivad sellised äh, ülejäägid, siis me peaksime raha säästma tulevasteks aastaks, sellepärast et mõningatel aastatel meil ei teki ülejääki ja meil on vaja rohkem vahendeid, sellepärast et sellisel juhul maksed on, maksete maht on suurem kui kulukohustuste maht nii et et äh, kuna me sellega varem ei arvestanud, siis on, nüüd on tekkinud meil probleem ja me peaksime ka seda juhtimis, eelarve juhtimise ähm, poliitikat muutma, sest kui me seda ei muuda, siis me oleme pidevalt silmitsi samade probleemidega, mis meil praktikas tekivad. et see on veel üks üks äh, punkt, mis on seotud vägagi nende makseviivitustega. Äh, ja mis puudutab struktuurireformide äh, täitmist ja me peame Euroopa Liidu eelarvest leidma ka selle koha kuidas me saaksime motiveerida riike, et nad struktuurireforme läbi viiksid ja see motivatsioon peaks tulema just Euroopa Liidu eelarve ülekannete kaudu. nii et me saaksime abistada liikmesriike sellise finantsstiimuliga selleks, et nad saaksid läbi viia struktuurireforme, aga probleemiks on see, et siis me motiveerime kõiki liikmesriike võrdselt, nii et äh, neid liikmesriike, kes ühelt poolt vajavad äh, abi ja ka neid, kes ei vaja abi, sellepärast et nad on juba edasi arenenud ja neil olemas see fiskaalvõimekus selleks, et struktuurireforme rahastada. nii et äh, ma arvan, et eelarvekomisjonis tuleks kindlasti kaaluda ka seda küsimust ja ka toetada ja kaitsta ühtekuuluvuspoliitikat, et et mitte võtta lisavahendeid ühtekuuluvuspoliitikas nende uute mõtete rakendamiseks, aitäh. suur tänu, härra Olbrist, palun järgmisena. suur tänu, proua esinaine eelarve ja regionaalasjade komisjoni vahelised erinevused on see, et regionaalkomisjon tegeleb eelarve rakendamise ja praktikaga ja ma arvan, et me peaksime mõtlema sellisel juhul eh, mõnedele elementidele, mis on rakendamise eelarve jaoks olulised. kulukohustused ja makseeraldised, Joakim Seller sellele viitas, ähm, see erinevuses, mis on nüüd ette nähtud MFF-i puhul, on ju üsna suur, äh, see tegelikult äh, oli ette nähtud selleks, et edasi lükata need probleemid aastasse kaks tuhat kakskümmend, kakskümmend üks ja kakskümmend kaks, kakskümmend kolm. miks? seda sellepärast, et äh, eraldiste ja kulukohustuste vaheline äh, lõhe, selle peaks ületama N pluss kolm reegel ja tulemusreserv, mida kasutatakse aastast kaks tuhat kakskümmend ehk siis aastatel kakskümmend üks ja kakskümmend kaks, mis tähendavad seda, et äh, kulu, et kulukohustused ei ole tegelikult ette nähtud seitsmeaastaseks perioodiks, vaid kümneaastaseks perioodiks ja makseeraldised määratakse iga-aastaselt ära sellele tuleb mõelda, sest kui me hakkame vähendama öö, võimalusi, mis meil on kulukohustuse osas, siis me oleme aastaks kaks tuhat kakskümmend tõsises jamas. nii et see on asi, millele me peaksime tõesti tähelepanu pöörama. teine element, mis on oluline, on see, et enne aastatel kaks tuhat neli, kaks tuhat viis kusagil oli meil probleem välja maksmata kulukohustustega, nende rallidega, mis on tänaseks teistsugune. toona kasutati teistsugust strateegiat ja küsimus on muidugi selles, et meil reserv oli äh, meil oli raha, millega need välja, maksmata kulukohustused välja maksta aga täna on olukord teistsugune, sest meil täna lihtsalt seda raha ei ole, meil seda reservi ei ole, meil ei ole raha, mille eest neid võlgu tasuda ja see tähendab täiesti teistsugust strateegiat. korda olukord on täiesti teistsugune. kolmas element, regionaalasjade komisjoni jaoks on oluline see, et kes raha ootab. kes ootab, sest see ei ole ka selge mõnedes liikmesriikides on makseagentuuriks rahandusministeerium, kes maksab lõpp äh, kasusaajale välja ja siis ootavad nemad, äh, makseagentuur ehk rahandusministeerium ehk riigieelarve raha Brüsselist, kes ootab, ootab siseriiklik eelarve, aga lõppkasusaaja äh, on juba toetuse saanud nemad seda survet ja lõhet üldse ei tunnetagi, see lõhe on Euroopa Liidu ja siseriikliku eelarve vahel. aluslepingus on kirjas, et komisjonil on kaks kuud aega maksmiseks, kui raha eelarves on selle jaoks. kui raha see, kui eelarves raha ei ole, siis komisjon ei saa maksta ja ei maksagi. ja küsimus on selles, et kes siin on ohvriks ja kes on süüdi üsna tihti on ohvriks siseriiklik eelarve, mis muudab valitsuste seisukohta ühtekuuluvuspoliitika osas. ja nemad on need, kes ütlevad, et me täidame oma kohustusi regioonide ja kodanike suhtes, aga me raha komisjonilt kätte ei saa. ja küsimus ongi siis selles, et kas selleks, kas selleks on üldse sellel asjal mingisugust mõtet, kui meil raha ei ole ja see kuhjunud võlakoorem võib ühtekuuluvuspoliitikale mõjuda väga halvasti. me nimelt äh, oleme kaotamas usaldust ei ole nii, et eh, seni oli probleemiks see, et asja oli keeruline hallata, et inimesed kae-, kaebasid eh, selle bürokraatliku koorma pärast, aga nüüd kaevatakse juba raha pärast. kõik teavad, et raha on vähe ja igane eesalver, nagu me teame, seega seda selgitas, kui me rääkisime sellest vanast koormast, mis tuleb kaasa aastatest kaks tuhat kolmteist, neliteist ja viisteist, see lükatakse nüüd kahe tuhande kuueteistkümnendasse aastasse ja kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal on siis äh, meie võlg kusagil kahekümne miljardi peal või sellel aastal ja komisjon ütleb, et äh, kahe tuhande kuueteistkümne aasta lõpuks on võla hulk kaks miljardit, see tähendab seda, et me maksame kogu selle võlakoorma ära kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist saab seega siis ühele poole, sest et äh, N pluss kaks reegel on, näeb nii ette ja lõppkalkulatsioonid äh, on siis kolm koma seitsekümmend viis miljardit. mis nad lubavad? kahe, kahe miljardi peale seda. ja ütlevad, et see on sellepärast nii, et me oleme kogu võlakoormust ära maksnud, aga mis siis saab kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maksetest, kas see on siis ka nüüd siis võlg või on see hoopis midagi muud? ja kahe aasta pärast on see koorem jälle sama suur. tegelikult on meil vaja mehhanismi, mitte ainult aukude täitmiseks, vaid tulevikumehhanismi, selleks, et vältida selle olukorra kordumist. küsimus on aga selles, et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarves on meil piisavalt äh, vahendeid selleks, et viieteistkümnenda aasta võlg ära maksta, kakskümmend miljardit, maksta öö, ähm, ülejäänud summad pluss öö, äh, uued makseeraldised, mis äh, on meie ees laual juba enne oktoobrit. komisjon nii et see teema on äh, huvitav. ja kõige suurem küsimus ongi see, et mis on äh, aktsepteeritav võlakoorma suurus või mis on see niinimetatud jätkusuutlik äh, tase, kaks, viis või kümme miljardit, nii nagu komisjon ütleb. mis see aktsepteeritav määr on? ja enne oktoobrit peaksime me või vähemalt oktoobri ja detsembri vahel need kokku leppima sest muidu kantakse see asi edasi kohe kõik järgmisesse äh, aastasse. aga ühtekuuluvuskooli, ühtekuuluvuspoliitika on tõesti äh, ohus. me peame endale esitama küsimusi, et kas see, mis me teeme, on tõhus ja need on need küsimused, äh, mille esitavad mõned liikmesriigid meile juba üsna pea ja ütlevad, et võib-olla me peaksime asju muutma ja see ei ole problemaatiline mitte ainult kõige vaesemate jaoks ja kõige nõrgemate jaoks. nii et äh, me oleme praegu väga raskes positsioonis ja see võlakoorem on lihtsalt sümptomiks ja ei ole põhja, põhjustanud kõike. suur tänu, härra Olbricht! kas veel on kolleege, kes sooviksid sõna võtta? kui ei, siis äh, suur tänu kõigile, kes osalesid, härra Van Nistelrooy. võib-olla räägiksin natukene regi rollist kogu selles asjas. see maksegraafik, nii nagu te seda nimetate, maksegraafik, Euroopa Komisjoni maksegraafik kas eelarvekomisjonis ametlikult tehakse ettepanek, pannakse paika raportöör ja nii edasi, et meie saaksime ka oma seisukohti avaldada selles küsimuses või kuidas sellega on? me tahame olla tugevad partnerid teie jaoks ühtekuuluvuspoliitika osas meil on maksegraafik, aga ei ole konkreetset kava selle kohta, kuidas seda rakendatakse. ja Jan ütles täiesti õigesti, et äh, praegu keskendutakse ainult sellele vanale koormale ja see ei ole seotud kuidagi uut, uue perioodiga ja uue algusega, nii et seda arutelu tuleb edasi edada, edasi vedada. ja härra Fernandes, võib-olla räägiksite sellest, kuidas me saaksime üldse omavahel kahe komisjoni vahel siis koostööd teha? suur tänu, härra Van Nistelrooy. nüüd ma tahtsingi anda sõna härra Fernandesile. tahtsin öelda, et te näete, et arutelud tõesti on väga põhjalikud äh, regionaalasjade komisjonis, me kõik mõistame, kui olulised on otsused, mis langetatakse eelarvega kaks tuhat kuusteist seoses. see on äh, väga oluline moment äh, selleks, kus, et vahetada, muuta valemit ja et leida uus aktsepteeritav äh, võlatase. aga teisalt me tahame garanteerida ka selle, et ühtekuuluvuspoliitika äh, tegevus siiski jätkub, aga mõtleme, et milliseid tulemusi me ootame. see kõik on väga oluline paljude liikmesriikide jaoks, kus üle viiekümne protsendi investeeringute tulevad ühtekuuluvusfondi vahenditest ja me mõtleme palju sellele, kuidas äh, ühtekuuluvuspoliitika rolli kaitsta, kuidas kaitsta selle poliitika rolli töökohtade loomises ja et kuidas äh, me saaksime mõjutada teie komisjoni, et muuta eelarve loomise mudelit selleks, et vältida riske ja tagada teisalt ühtekuuluvuspoliitika edu. nii et äh, sõna on nüüd teil. äkki saate vastata meie küsimustele? suur tänu see, mille komisjon meile esitas, ei ole mingi konkreetne maksegraafik. tegemist on teatud elementidega, millega nähakse siis ette teatud ajakava maksete tegemiseks ja nad ei ole praegu veel öelnud, kuidas nad täpselt äh, kavatsevad selle maksete probleemi lahendada meil on äh, maksete osas äh, marginaal, ja see ei äh, puuduta sugugi mitte ainult ühtekuuluvuspoliitikat. loomulikult tuleb omavahel eristada kulukohustused ja makseeraldised, äh, sellest me oleme juba rääkinud äh, ja lisaks sellele on meil ju ka reegel N pluss kolm. aga ühte asja ei tohi unustada. nimelt, et on mõnikord neid inimesi, kes räägivad makseeraldiste probleemist, ja ütlevad, et maksete probleem on ühtekuuluvuspoliitika probleem. see ei ole nii, see ei ole ühtekuuluvuspoliitika probleem. reeglid, mis vastu võeti, ei ole küsimärgi alla seatud, nendest reeglitest peetakse kinni. ja loomulikult äh, on meil vaja äh, ka selliseid reegleid nagu N pluss kolm, no ma ei tea, kas see peab olema N pluss kolm, võib-olla see võib olla ka N pluss kaks, aga on liikmesriike, kes on olnud nõus äh, reegliga N pluss kolm, liikmesriigid ja rahandusministrid ei ole võtnud aga selle juures arvesse seda, et äh, millised vahendid peaksid nendeni jõudma, see on hoopis teine asi. loomulikult me peame rääkima arvude keeles, äh, rääkima sellest, et milline võlatase on aktsepteeritav ja milline on enam mitte aktsepteeritav, mil-, mida enam ei suuda äh, Äh, mida me ei kanna enam lihtsalt välja. Äh, mis on see talutav määr äh, selle võlakoorma puhul? aga meil peaks olema süsteem, mingisugune kontrollipaneel, et kus oleks teatud muutujatega valem, mille järgi saame me siis välja arvutada, et millal tuleb hakata andma häirekella selle kohta, et võib-olla lasub siin teatud risk makseeraldiste küsimus ja maksegraafik, maksegraafik, mis ei olegi nagu päris maksegraafik, ega see ei puuduta ainult mitte kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvet. Nad hakkavad seda sellel aastal juba rakendama. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve juures. aga selleks, et me selle probleemi lahendada saaksime, üldse on meil vaja värsket raha. meie eelarve on juba väga väike ja igal aastal, eriti just nõukogu, üritab seda veelgi kärpida ja on võtnud vastu kulukohustused ootuses ja lootuses, et mitte kõiki ei tule välja maksta. ja üks küsimus, mis veel siin esitati ja tahtsin siinkohal tänada kolleege, kes äh, need küsimused esitasid, see arutelu on tõesti olnud täna väga huvitav. igal aastal on meil teatud ülejääk. aga iga aasta ülejääk on ju normaalne, ei lähe järgmisesse aastasse. mitmeaastase finantsraamistiku puhul saime me sisse teatud paindlikkuse, mitte kasutatud marginaal alates kaks tuhat kuusteist, äh, mitte kasutatud rahad lähevad äh, globaalsesse marginaali järgnevateks aastateks ja just nimelt äh, need kasutamata kohustused tagavad teatud paindlikkuse, aga makseeraldiste puhul ei ole seda eh, paindlikkust ette nähtud. kaks tuhat neliteist oli meie jaoks väga problemaatiline. viis miljardit eh, tuli meil trahvidest, kakskümmend neli koma seitse miljardit eh, oli meil välja maksmata kulukohustusi ja liikmesriigid tahtsid kogu selle viis miljardit, mis trahvitulu tuli, võtta ja oma taskusse pista. normaalne oleks olnud aga kasutada seda raha selleks, et välja maksta asjad, mis meil on veel võlana üleval. mis me peaksime nüüd tegema? tulemas on äh, mitmeaastase finantsraamistiku revisjon. härra Olbricht on meie suur raportöör, kes on selle asjaga väga kursis hästi kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, kui mitmeaastane finantsraamik üle vaadatakse, tuleb see probleem lahendada. sest et äh, see, kuidas äh, me oleme seda äh, lahendamas, on väga lihtne. ühelt poolt ei saa sellest probleemist kuidagi üle. operatiivkavad jäävad toppama, aga sellega võib kaasneda veel üks kiusatus. Öelda, et meil ei ole väljamaksetaks äh, raha ja seega me neid programme üldse ei avagi ja ei korralda pakkumisi. jah, see on üks viis probleemist üle saada, aga see lämmatab poliitika. tegelikkus on ju see, et me võtsime vastu tea-, äh, mitmeaastase finantsraamistiku, millest praegu ei peeta kinni või, või mida me praegu selle kompromissi all ei austa. see on tänane reaalsus. kuidas äh, lahendada millised on need maksimum ja miinimum või noh, mis on need, see maksimum võlakoorem või väljakannatatav summa, selle kohta öeldakse, et äh, niikuinii me selle summa peale ei jää, sest et esitatakse kuidagi arveid, mis, kogu aeg arveid, mida tuleb välja maksta ja peab ennetavalt tegutsema ja nii edasi, aga minu meelest suutlikkus probleemi lahendamiseks äh, äh, on meil praegu väike, lahing läheb ilmselt raskeks aga seda peaks tegema ilmselt mitmeaastase finantsraamistiku revisjoni, revisjoni äh, käigus kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal. ja veel, mis ma tahtsin öelda, tegemist ei ole ühtekuuluvuspoliitika probleemiga või reeglid on probleemiks, reeglid, milles kõik on kokku leppinud, me ei saa öelda, et kõige parem oleks äh, läbi mõelda uuesti ühtekuuluvuspoliitika ja mõelda sellele, kas sellel asjal on üldse mõtet või mitte see oleks, see on praegu ka veel õhus, sest et väga palju on meil ralle ja sellega seoses on palju neid inimesi, kes ühtekuuluvuspoliitikat kritiseerivad, sest nad ei saa sellest asjast õigesti aru, ei saa aru reeglitest. aga äh, on need, kes kritiseerivad seda poliitikat sellepärast, et nad äh, tunnevad reegleid küll väga hästi, aga neile see poliitika lihtsalt ei meeldi, aga see poliitika on vastu võetud, me teame, et see aitab kaasa teadusuuringutele, eh, innovatsioonile, aitab kaasa töökohtade loomisele, see on oluline, et kõik liikmesriigid ja mitte ainult need, kes omalt poolt panustavad, eh, seda oluliseks peavad. ja siis on kogu selle asja juur, nimelt Euroopa Liidu eelarve on tilluke, eelarve, millel ei ole korralikke omavahendeid ja see on kogu selle asja iva selle probleemi puhul. ja kui me omavahendite küsimust ei lahenda, siis jääbki see problemaatika õhku. on kaks liikmesriiki, Saksamaa ja Prantsusmaa, kes äh, vastutavad äh, kolmekümne kaheksa protsendi eest eelarvest, mis on ühine kahekümne kaheksale liikmesriigile, see on tänane reaalsus ja õiglane kasu saamine, no see, sellest me täna rääkida ei saa, kõik üritavad äh, küll pidada pidevalt kogu aeg järge selles, et palju nad on teinud sissemakseid ja nii edasi, aga netosissemaksjate, netokasusaajate vahel ei ole võrdsust ja see ongi asi, mis tekitab probleeme. seda küsimust me üleöö ei lähenda, lahenda aastal kaks tuhat kuusteist, üritame ainult stabiliseerida olukorda aga anname endast kõik äh, selleks, et kompromiss, mis äh, on saavutatud, mitmeaastane finantsraamistik, milles on kokku lepitud, ei satuks ohtu. ja et tahame tagada selle, et sellest peetaksegi kinni, aitäh. Thank you, thank you very much. suur tänu, aitäh selle väga ausa vastuse eest meie küsimustele ja olete alati teretulnud meie komisjonis tulevaste arutelude käigus ja toetame teie jõupingutusi. proua Spiraki, palun. suur tänu, proua esimees. kolleeg Olbrich esitas äh, õige küsimuse. kas me suudame päästa ühtekuuluvuspoliitika või on see juba allakäiguteel, see on põhiküsimus võlgade küsimus ei ole mitte ainult usalduse teema, Kreekas näiteks ülikoolide ja VKE-de jaoks on tegemist elu ja surma küsimusega. ja me peame reegleid järgima, me peame maksma oma kohustusi kuuekümne päeva jooksul. küsimus on selles, kas me saame selle reegli täitmise juurde jääda. kõigepealt minu arvamuse projekti võiks lisada veel ühe teema, mis puudutab äh, võla jätkusuutlikkust. teiseks, lähtudes kolleegi küsimusest, mul oli plaanis teha muudatusettepanek, mis puudutab äh, komisjoni maksegraafikut ning küsimus on selles, kas kuidas see puudutab kogu seda maksete loetelu ning lisaks sellele leiame me kolleegi koos, et me peame motiveerima riike, kus on majandusprobleeme, selleks, et struktuurireforme läbi viia. sest need on vajalikud majanduse elavdamiseks riikides, näiteks uutes liikmesriikides või nendes, kus toimub äh, majanduse ümber elavdamise vajadus. ja suur tänu teie kõigi panuse eest, aitäh! suur tänu. siin on ka komisjoni esindaja kohal, Euroopa Komisjoni esindaja, kas te soovite midagi öelda või võtate sõna järgmise punkti raames? nii, kõigepealt sooviksin teile meelde tuletada, et proua Spiraki koostab arvamust eelarvekomisjoniks, mis puudutab kolmepoolseid läbirääkimisi ja vastavaid volitusi. muudatusettepanekute tähtaeg võiks olla kaheteistkümnendal mail, teisipäeval, keskpäeval, kas sobib nii? sellisel juhul saame neid hääletada seitsmeteistkümnendal meie koosolekul ja eelarvekomisjonis kahekümne seitsmendal juunil ja seega kaheteistkümnendal juunil, kaksteist mai siis. järgmine päevakorrapunkt puudutab delegeeritud õigusakti seoses era- ja avaliku sektori partnerlusega. me oleme saanud äh, komisjoni pealt äh, vastu võetud äh, dokumendi. delegeeritud õigusakt puudutab neid partnerlusi, eriti mis puudutab äh, abisaajate asendamist, vastavaid äh, vastutusvaldkondi, miinimumnõudmisi äh, nendes äh, lepingutes. tegemist on väga tehnilise ettepanekuga parlament sai selle kõigis keeltes kahekümne kaheksandal aprillil ja selle olen ma teile edastanud kahekümne üheksandal aprillil. parlament võib õigusakt, delegeeritud õigusakti kahe kuu jooksul tagasi lükata peale teavitamist, selleks on vaja võtta vastu resolutsiooni ettepanek vastutava komisjoni poolt kus oleks, on siis põhjendatud, miks vastavalt reeglile sada viis tagasi lükatakse. soovi korral võib komisjon paluda kahekuise tähtaja pikendamist, kui parlamendikomisjon kaks kuud peale teavitamist eh, midagi ette ei võta, siis eh, loetakse see vastuvõetavaks selline menetlus ja nüüd annaksin ma sõna komisjoni esindajale selleks, et äh, lühidalt äh, tutvustada selle õigusakti konteksti. suur tänu ja tere hommikust! Äh, minu ettekanne saab olema väga lühike, ma saatsin teile taustainfo selle kohta, komisjonil on loomulikult hea meel ka tehnilisemad tagasisidet teile anda kolm artiklit kuuskümmend kaks kuni kuuskümmend neli ühissätete määruses toodi sisse kaasseadusandja poolt ja seda selleks, et äh, luua selgem täpsus äh, olukordade kohta, kus äh, on avaliku erasektori partnerlus. artikkel kuuskümmend kaks käsitleb seda, kuidas võib äh, sellist koostajat lubada toetuskõlbulikuks, artikkel kuuskümmend kolm, ning seadusandja andis komisjonile võimaluse seada täiendavaid tingimusi, mida rakendada juhul, kui äh, toetuse saaja muutub. tegemist on väga keerulise äh, konstruktsiooniga avaliku ja erasektori vahel, et äh, siis saaksime tagada, et juhul, kui üks partneritest vahetub, ja see mõjutab toetuse saajat, siis tingimused, mis esialgselt kokku lepiti, kanduvad edasi järgmisele osapoolele. selleks siis, et, et vähemalt sama teenuse taseme peab tagama öö, äh, uus osapool võrreldes esialgsega. teine osa delegeeritud õigusaktist viitab artiklile kuuskümmend neli, see on väga tehniline selles on ette nähtud teatud erand teatud tingimustel, mis võimaldab äh, avaliku sektoriga tehtud koostöös äh, kohustuste täitmist finantskohustuste osas. ja see tähendab, et selleks on vaja luua vastav konto, selleks et tagada, et raha korrektselt kasutataks ja seadusandja äh, andis komisjonile võimaluse panna paika tingimused, et lepingu tingimused peaksid vastama sellele olukorrale. ja see puudutab äh, siis teatud nõudmisi ja aruandlust. ja nagu ma alguses ütlesin, tegemist on väga tehnilise õigusaktiga, kus on konkreetsed tingimused avaliku erasektori partnerluseks, lähtuvalt siis artiklite kuuskümmend kolm ja kuuskümmend neli vastavalt tegutsemisele suur tänu, aitäh selle lühikese tutvustuse eest, kas äh, komisjoni liikmetest soovib keegi sõna või kas kellelgi on mingisuguseid märkusi? ei ole, sellisel juhul suur tänu, teen ettepaneku, et äh, Regionaalarengu Komisjon ei soovi äh, kahekuuse perioodi pikendamist, kas sobib nii? ja esmaspäeval üksteist mai on siis tähtaeg kell viis pärastlõunal, et saaksite sekretäriaadile saada, saata äh, resolutsiooni eelnõu, juhul kui kellelgi on mingisuguseid äh, vastuargumente, kas see on vastuvõetav? suur tänu! järgmiseks äh, päevakorrapunktiks on koordinaatorite otsuste heakskiitmine. koordinaatorid kohtusid eile Need otsused saadeti teile edasi e-kirjaga. proua Kreel, palun. suur tänu, proua esimees. ma nägin kuulamiste kava teises poolaastas ja ma arvasin, et me juba otsustasime, et me lähtume Rahva-PRTi ettepanekut, et bürokraatiat vähendada, investeeringute fondide, fondide küsimus Horvaatia delegatsioon saaks kohtuda Aadria piirkonna riikidega. ja sellepärast on meil ainult vaja Rahvaparteilt siis vastavat tagasisidet. jah, eilse arutelu lõpuks küsisin ma kõikidelt fraktsioonidelt kirjalikult teha ettepanekud kuulamiste osas ja sellepärast see on äh, niiviisi äh, protokolli kirja pandud. aga seda võib muuta juhul, kui te seda nõuate, et seda esimest kuulamist niiviisi korraldada. härra Van Nistelrooy. jah, sama küsimus, kui ma lugesin protokolli, siis ei jäänud mul väga hea tunne, sest see ei võtnud arvesse korrektselt seda arutelu käiku viisteist minutit rääkisime me kuulamistest. ja see ei puudutanud ainult ettepanekuid, mida on vaja teha enne mai lõppu. me ütlesime, et me teeme ettepaneku sel nädalal, mitte kahekümne üheksandal või mingil muul kuupäeval mai lõpus põhiprobleem on selles, et meil ei ole konkreetseid ettepanekuid ja me komisjonilt ja meie töö on aeglustunud, me tahame kohe tegutseda, mitte oodata kuid selleks, et uusi häid saada. sel nädalal on vaja teha oma ettepanekud ja nagu proua Kreel ütles, siis me tahame lihtsustamise osas tööd jätkata, kuulamist ja muid tegevusi saaks muud moodi korraldada see ei ole seotud otseselt selle kuulamisega Aadria mere piirkonnas. selle käsitlemise me lõpetasime. vähemalt minule jäi selline mulje. loomulikult võime siis täiendada neile seda protokolli. me peame austama fraktsioonide arvamust ja kui teil on mingisuguseid ettepanekuid muude kuulamiste osas, siis me ootame neid nii, nagu eile otsustasime. aga ma olen nõus, et selle kuulamisega seoses me olime kõik nõus selle lähenemisega ja ootame teie kirjalikku ettepanekuid, et te saadaksite selle juhatusele. suur tänu. me oleme nõus selle kuulamisega ja te saadate selle ettepaneku peatselt teised fraktsioonid võivad äh, samuti teha omapoolseid ettepanekuid kuulamiste osas, kas sobib nii? proua Seller, härra Seller. aitäh, äh, esimees. Äh, mul oleks väike märkus, ma nägin, et koordinaatorid loobuvad ühest arvamusest, mis puudutab kuussada kolmkümmend tuhandet komisjonile see taotlus, mis puudutab siis globaliseerumisega kohandumise fondi, nii et me peaksime teadma, kas tõesti globaliseerumise fond täidab oma eesmärki, sellepärast tegu on justkui varieelarvega, kõik, mida sellest fondist rahastatakse, see peab äh, tulema teistest eelarveridadest ja me just arutasime seda, kui keeruline on praegu olukord. minu teada selle valimisperioodi ajal ja sellest ei ole aastatki mööda on juba kakskümmend seitse taotlust esitatud selleks, et, ähm, et globaliseerumisfondist äh, liikmesriikidele abi suunata ja ma olen näinud neid, see ei ole seotud sugugi mitte globaliseerumisega, vaid see puudutab tööturupoliitilisi meetmeid, mis tavaliselt jäävad ikkagi liikmesriikide pädevusse ja nad soovivad neid pädevusi rahastada Euroopa rahadega. ja minu meelest see ei ole kogu selle asja mõte ja eesmärk näiteks kui suurettevõte nagu Air France äh, kolm tuhat inimest äh, lahti laseb, siis see on muidugi kahetsusväärne, aga see ei ole seotud mitte üleilmastamisega, vaid seotud sellega, et äh, lihtsalt sellel lennufirmal on olnud väga kehv juhtimispoliitika viimastel aastatel. tegu on, siin tihti on tegu ka riigiettevõtetega, kes oma äh, tööhõive mm, poliitilisi meetmeid soovivad rahastada Euroopa Liidu rahadest, mida meil tegelikult enam ei ole ja nüüd, kui veel soovitakse tehnilist abi, abi ka, siis ma sooviksin teada, kust need rahad peaksid tulema, sellepärast et kui liikmesriigid neid rahasid oma, oma ümbrikutest, mida nad saavad Euroopa Sotsiaalfondist, saavad sealt vahendeid, siis on mul see ükskõik, sellepärast Euroopa Sotsiaalfond äh, eesmärgiks ongi ähm, tööturupoliitilisi meetmeid töötada, aga sellisel juhul ei tohi see raha igal juhul tulla teistest äh, eelarvesektoritest. Thank you uh.... suur tänu. ma pean lihtsalt mainima, et see oli koordinaatorite otsus. ja teiseks ma ei hakka igat otsust äh, kommenteerima, proua Kreel, palun jah, see on võib-olla probleem, aga aga äh, selle kohta ei peaks arvamust äh, kohtama, et tuleb kaaluda, et kui meie komisjon tõesti soovib äh, kaaluda globaliseerimisfondi kohasust ja aja, asjakohasust, siis me peaksime seda arutama ja koostama kas omaalgatusliku raporti või midagi muud sarnast. aga mina tean, et see määrus, mis puudutab globaliseerimise fondi, on ka vastu võetud ja kehtib ja võib-olla peaks tõesti nende vahendite kasutamise osas täpsemalt asja vaatama, aga lihtsalt arvamus kostada sellega üle. härra Tseller, ma lihtsalt soovisin viidata sellele, et minu jaoks on see probleem, sellepärast et me oleme varem eelarvekomisjonile kirja saatnud, et me oleme ühehäälselt nõus nüüd ähm, suure toetusega, sest äh, sest mina igal juhul ei toeta seda, kui selliseid meetmeid hakatakse rahastama globaliseerimisfondist. Mr Van Nist-. suur tänu, härra Van Nistelrooy, palun. Just a remark on. jah, lihtsalt üks märkus, kas arvamust koostada või mitte, küsimus ei olnud süst-, käinud süsteemi kohta, aga tehnilise abi kohta. ehk siis see on väga piiratud äh, nüanss ja me rääkisime sellest, kuidas seda päevakorda tuua, selleks on äh, muid äh, võimalusi. arutelu liigub õiges suunas. ja me peaksime hakkama uuesti arvamust arutama tehnilise abi osas. ma soovisin, äh, et ma lihtsalt soovisin olla kindel, et need kuussada kakskümmend kolm tuhat äh, ei tule mm, ühtekuuluvuspoliitika struktuurifondide alt, kui see tuleb kuskilt mujalt, siis hea küll, igal juhul ei tohi see tulla ühtekuuluvusfondist ega EFRist. okei okay. okay,, the answer is väga hea, ehk siis tegemist oli koordinaatorite otsusega selle konkreetse arvamuse teemal tulevikus oleme valmis seda teemat arutama ning vaatama, kuidas siis oma seisukohta selgitada. Teie küsimused äh, kogu selle põhjenduse kohta. kas kellelgi on veel midagi lisada protokolli kohta? ei ole, seega see protokoll on kinnitatud selle muudatusega, mis puudutab kuulamist kas kellelgi on muid küsimusi tõstatada? ei ole. meie järgmine koosolek toimub kolmapäeval, seitsmeteistkümnendal juunil kella üheksast hommikul ja teie nimel, kõigi nimel tänab esinaine kõik tõlke, suur tänu ja koosolek on lõppenud ja soovin teile edukat päeva!